So good afternoon, colleagues. tere, kolleegid, palun istuge oma kohale, härra Horašek istub ka oma kohale. We start our afternoon session. me alustame oma pärastlõunast istungit mõttevahetusega professor Ivan Simonovitšiga, kes on Horvaatia Vabariigi justiitsminister. härra minister, meil on väga hea meel, et te täna siin olete sellepärast et meie hulgas valitseb üksmeel selles osas, et me kõik sooviksime, et Horvaatia liituks Euroopa Liiduga niipea kui võimalik, aga me loomulikult teame, et selleks, et see toimuda saaks, peab Horvaatia väga suure sihikindlusega tegelema äh, paljude probleemidega, mõned nendest äh, kuuluvad teie valdkonda nagu korruptsioon, organiseeritud kuritegevus. ma arvan, et Teile on antud üsna raske ülesanne. tegemist on teie riigi jaoks väga raske ajaga. aga te olete juba näidanud sihikindlust ja julgust kõigi probleemidega toime tulla. niisiis, härra minister, teil on sõna oma sissejuhatavaks sõnavõtuks ja sellele nagu tavaliselt järgnevad küsimused. palun Thank you. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle suurepärase võimaluse eest vahetada mõtteid Horvaatia teemal, kohtureformi teemal, mis Horvaatias käimas on ning samuti kõnelda teile raportide, kõnelda raportist, mille me, mis parlament loodetavasti järgmisel kuul vastu võtab me oleme selle raporti eest väga tänulikud, sellepärast et nendes äh, keerulistes reformides on meil vaja julgustamist. meil on käimas väga rasked reformid ning Äh, globaalse kriisi, majanduslanguse äh, taustal on see veel kõige, kõige raskem, aga meil on kindel plaan need reformid lõpule viia. mis puudutab raportit ennast, siis äh, kuigi mõningates punktides on see raport kriitiline, on see kriitiline positiivses mõttes. see aitab meil ennast mobiliseerida selleks, et täita oma ülesandeid, saavutada tulemusi ning olla valmis äh, siis äh, lõpetama selle aasta lõpuks, kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks läbirääkimised. me hindame väga neid äh, ettevalmistussamme, mis on tehtud läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks, sealhulgas siis ka finantspaketti ning ettevalmistusi Äh, mitteametlikul tasandil. ja siis äh, ühinemiseelse lepingu koostamisel. Äh, mis puudutab Horvaatia kohtusüsteemi, siis ma võin teile teatada, et me tegeleme nendega, mida, asjadega, mida nimetatakse kitsaskohtadeks laienemisläbirääkimistel aga ma võin teile kinnitada, et ma usun täiesti kindlalt, et me oleme õigeks ajaks valmis. arvestades seda, et äh, suhtlus on palju parem kui monoloog, äh, peatuksin vaid paari sõnaga nendel reformidel, millega me tegeleme härra esimees mainis võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. mind määrati justiitsministriks neli kuud tagasi kuuendal oktoobril möödunud aastal äh, leidis aset äh, Zagrebis, äh, Horvaatia pealinnas kohutav mõrv. noor naine, kes oli kahekümne kuue aastane, tapeti linna südames sada meetrit politseijaoskonnast ning olid tõsised kahtlused, et ta oli organiseeritud kuritegevuse ohver et tema mõrva läbi saadeti siis sõnum, et nad on võimsad ja karistamatud. tegelikult see mõrv vallandas äh, siseministri väljavahetamise, justiitsministri väljavahetamise ja politseiülema väljavahetamise. minust minule anti ülesanne korraldada siis tõhusamat võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, samuti kiiretada kohtureformi. möödunud nädalal see asi lahendati edukalt, aga selgus, et see naine ei olnud organiseeritud kuritegevuse ohver, vaid hoopis psühhopaadist kodutu ohver. aga sellele vaatamata on äh, Horvaatias ka organiseeritud kuritegevust, võib-olla mitte nii brutaalselt, nagu me oleme arvanud, aga me oleme loonud väga tõhusa süsteemi võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. me oleme loonud süsteemi, Äh, mil, mille osaks on siis spetsiaalsed politseiüksused, äh, prokuratuuriüksused ning äh, kuskil kümne päeva pärast on meil plaanis luua ka spetsialiseeritud kohtukojad, mis hakkavad siis tegelema just nimelt seda liiki kohtuasjadega. hakkavad siis tegelema organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonijuhtumitega. me oleme samuti Äh, teatud uuendused oma õigussüsteemi sisse viinud selles osas, mis puudutab korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust. me oleme sisse viinud äh, punkti, mis võimaldab seda, et igal inimesel, kes on süüdi mõistetud korruptsioonis või organiseeritud kuritegevuses, siis äh, eeldatakse, et need inimesed on saanud oma vara ebaseaduslikul viisil ja see vara konfiskeeritakse see artikkel võimaldab meil ka konfiskeerida neid varasid, mis on üle kantud kolmandatele isikutele, näiteks sugulastele. seda juhul, kui süüdistaja suudab tõestada, et selline vara ülekandmine on tehtud selleks, et vältida ebaseaduslikult omandatud vara konfiskeerimist ja nüüd räägiksin lühidalt nendest küsimustest, mis on seotud kohtureformiga. see, mida meie soovime saavutada, ei ole mitte ainult bürokraatlikult järgida neid standardeid, mis on seatud ja teha oma kodutööd, vaid me tahame saavutada tõesti olulist edu kohtureformi vallas ja seoses sellega rõhutaksin kolme peamist ülesannet, mis meil on. me soovime, et meil oleks kohtusüsteem, mis tegutseb kiiresti, sõltumatult ja oleks kõigile kättesaadav mis kiirusesse puutub, siis me oleme muutnud terve rea oma seadusi, kõik menetlusseadused, äh, kriminaalmenetlusseadus, tsiviilmenetlusseadus ja seda kõike selleks, et kohtuprotsesse kiirendada. me ratsionaliseerime oma kohtute võrgustikku, me vähendame seda äh, võrgustikku poole võrra selleks, et me saaksime äh, nappe ressursse, see tähendab siis kohtunikke tõhusamalt kasutada. me oleme samuti edukalt vähendanud mahajäämust kohtuasjade lahendamisel. aastast aastasse me vähendame seda mahajäämust. samuti oleme me saavutanud selle, et president, ülemkohtu esimehe ja kohtute esimeeste ja minu vahelises dialoogis me oleme kokku leppinud programmi osas nende äh, mahajäämuste vähendamiseks ning iga kohtu esimeest siis kontrollitakse, kas ta tuleb edukalt toime kohtutöö korraldamisega, kas ta äh, suudab äh, neid asju ajada. ja mis puudutab nüüd sõltumatust, siis me pea, seame sisse sellise kohtunike valiku ja edutamise süsteemi, mis põhineb ainult nende endi väärtustel me loome riikliku kooli kohtunike jaoks, sinna sissesaamine toimub eksamite alusel, eksamid on kirjalikud ning pärast selle kooli lõpetamist toimuvad jällegi kirjalikud eksamid. ning eksami punktisummade alusel, selle alusel siis koostame me nimekirja, riikliku äh, kohtute äh, kandidaatide nimekirja ja samuti koostame siis äh, vabade ametikohtade nimekirja kohtutes äh, ja samuti prokuratuuris ning äh, need inimesed, kes on siis saanud eksamitel kõige rohkem punkte, on need, kes siis valivad, kus Horvaatias nad soovivad kohtunike või süüdistajatena töötada. mõned sõnad ka õigussüsteemile juurdepääsu kohta selle aasta veebruarist alates oleme me sisse viinud äh, tasuta õigusabisüsteemi, mis võimaldab kõigil, sõltumata sotsiaalsest või majanduslikust seisundist, äh, kohtute poole pöörduda ning äh, oma õiguste kaitset taotleda. suur aitäh, härra esimees! Thank you very much, professor! suur tänu, professor! nüüd saavad sõna meie saadikud ja kõigepealt saab sõna härra Svoboda, kes on äh, meie raportöör Horvaatia küsimustes. suur tänu, härra esimees, lubage mul tervitada kõigepealt härra ministrit, mul oli paar nädalat tagasi võimalus temaga kohtuda Zagrebis juba ja ma olen täiesti veendunud, et tegemist on professionaalse ja äh, veendunud mehega äh, ja ta kavatseb ellu viia kindlasti selle, millest ta on rääkinud Äh, mis iganes olid ka need tingimused, äh, mille alusel te mm, ametisse saite, olen ma siiski väga rõõmus, et teid on pandud ametisse. üsna mitu teemat tõstatada. kõigepealt reformiprotsess. mõistagi äh, kohtusüsteemi reformimine ei ole sugugi lihtne sellepärast et võib mõned, mõned võivad seda vastustada siit ja sealt, meie kohtusime hiljuti Ossieki kohtuga, rääkisime seal reformiprotsessist ja teatav valmisolek reformideks oli, kuid inimesed ei ole tihti veendunud, et neid tuleb ette võtta. tahaksin nüüd midagi siia lisada, sellepärast et in-, endiselt on üsna palju investoreid võtnud minuga ühendust ja öelnud, et nendel on raskusi kohtulahenditega, Äh, haldustõkked, mis on üles seatud, võib-olla ka mõningane protektsionism äh, välisinvestorite eest enda kaitsmiseks. ja võin tuua näiteid, kuid võib-olla vaataksite, tegeleksite ka selle asjaga, see on Horvaatiale suhteliselt negatiivne, muidugi see on erainvestoritele äh, halb, kuid Horvaatiale samuti, kui ei ole tagatud piisav konkurents ja kui ei ole piisavalt investoreid Need, meil on kogemus ka oma riikidest sellesamaga, see ei ole sugugi ainult äh, Horvaatiat puudutav, kuid tõesti tundub äh, praegu, et see süsteem natukene on diskrimineeriv, eriti välisinvestoritest rääkides, me rääkisime siin ühest juhtumist, tõsiasi, et äh, nõuti kellelgi, et nõukogu liikmed peavad rääkima horvaatia keelt, no hea küll, aga ähm, on nõu-, äh, väidetud ka, et nõutakse Horvaatia kodakondsust, see on hoopis midagi muud, aga tihti need kaks asja omavahel aetakse sassi. ja võib-olla räägiksite paari sõnaga ka koostööst ähm, rahvusvahelise kriminaalkohtuga, ICTiga, äh, Horvaatia on teinud nendega väga head äh, koostööd, kuid äh, mõned dokumendid ja kohtumaterjalid nimelt on veel väidetavalt üle andmata Horvaatia poolt. nii et võib-olla võiksite selles osas tegevust hoogustada. komisjonis oleme rääkinud sellest, kuidas asjad on, ähm, isegi meedia on kajastanud seda, et kui Horvaatia ei tee täies mahus koostööd kohtuga, siis tuleb ümber vaadata ajakava. nii et ma loodan, et asjad saavad selgust üsna pea, kuid äkki annate meile ülevaadet selle kohta, mida te sellest arvate ja sellega, härra esimees, ma lõpetaksin, sest et ma tahan anda võimaluse ka teistele kolleegidele eh, sõna saada. suur tänu, Hannes, Doris Pakk, palun. suur tänu, härra esimees. ka mul on väga hea meel teid täna uuesti näha, nüüd küll teisel ametipostil, te olete tõesti viimase kahekümne aasta jooksul Horvaatias väga palju erinevaid ametikohti pidanud ja sellepärast mul on väga hea meel teid täna näha siin sellel ametipostil. see, mida te meile rääkisite, annab lootust. annab lootust, et kohtusüsteem viiakse Horvaatias sellele tasemele, et Horvaatial oleks võimalik liituda Euroopa Liiduga Horvaatia on esimene riik, millega me nii käitume, aga see on Horvaatia huvides. Bulgaaria ja Rumeenia puhul meie, tähendab küll mitte meie, aga et nõukogu jättis palju tööd tegemata ja me teame nüüd, et äh, me ei saa ei liituvale riigile ega ka Euroopa Liidule, ei liituvalt riigilt ega Euroopa Liidult nii palju oodata kogu see reformide läbiviimine on väga raske, aga seda tuleb teha ja mulle tundub, et praegusel hetkel on asjad päris hästi toimivad, toimimas. me teame, et väga palju erinevaid juhtumeid on uurimata, kohtutoimikud tolmuvad virnades ja see on väga õudne kõikidele kes on protsessides osalised või kes on kuidagi nendest puudutatud. väga paljud inimesed pöörduvad minu poole ja küsivad, kas ma saaks aidata, aga ma ei saa aidata, kohtud peavad neid aitama ja sellepärast mul on väga hea meel, et siin on näha paranemist selles protsessis. siis veel üks asi, mida, millele Hannes ka juba viitas. mul on väga kahju, et viimasel ajal ikka pidevalt äh, tuuakse välja argument, et äh, Haagi sõjakohtuga ei tehta piisavalt äh, koostööd. ma ei tea, kas seda etteheidet tehakse nimelt või mitte. Äh, me teame, et Horvaatia on väga eeskujulikult kõik kahtlusalused välja andnud ja me oleme uhked, et see protsess niimoodi toimis. kuid probleemiks on praegusel hetkel see, et süüdistatuid ei ole võimalik kõiki Haagi transportidest, sellepärast et ei ole piisavalt tõendeid. tõendid on kuskil Horvaatias, aga neid ei ole võimalik kätte saada, vähemalt härra Bramers on seda öelnud. ja Horvaatia valitsus ütleb ta iga kord siis meile, et jah, me otsime tõendeid, aga mitte midagi ei leita, nii et meil on Äh, siin praegu väide väite vastu ja härra Bramers ei ole ju ka neid tõendeid näinud, ta lihtsalt teab inimesi, kes ütlevad, et nad on tõendeid näinud seda siis kahe tuhande viienda aasta, kahe tuhande viiendal aastal. me teame, et äh, liitumisläbirääkimisi selline asi koormab ja kui teil oleks nüüd võimalik kuidagi neid etteheiteid ähm, pehmendada või näidata, et need etteheited on põhjendamatud, kui ei ole tõendeid, siis teil ei ole võimalik ju neid ka tuua. aga kui need on olemas ja kui need on kuskil peidus, siis ma arvan, et Horvaatia valitsus peab tegema kõik selleks, et need tõendid ka siis edastataks, sest asi ei saa enam hullemaks minna ma arvan, et väljaandmine oli tõesti kõige tähtsam, see toimus ja nüüd te peaksite meid edasi aitama, nii et kui see on teie võimuses, kui teil oleks võimalik meile tõendeid edastada, siis palun üritage seda ka teha, see on väga tähtis. me tõesti loodame, et te seda teete, teil on probleeme oma naaberriikidega ja sellepärast äh, sellest teile juba piisab, teil ei ole vaja ka rahvusvahelise kriminaalkohtuga probleeme. ma arvasin, et need probleemid on juba lahendatud, nii et ma loodan, et varsti see saab ka siis teoks suur tänu, Doris ja nüüd härra Santivani liberaalide nimel. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka mm, härra Simonovitš. kõigepealt õnnitlused uue ameti puhul. häid uudiseid on kohtusüsteemi reformi kohta tulnud päris palju Horvaatiast, kuid kõige parem nende seast on kindlasti see, et just teid on nimetatud justiitsministriks. see näitab suurt konsensust äh, Horvaatia poliitiliste erakondade vahel ja see on tõesti väga teretulnud äh, ja soojalt tervitame teid. jah, muidugi äh, kohtureformi kohta oli teie sõnavõtt väga paljuteod tõotav, kuid meil on vaja tegelikke samme nüüd selle järgi meil on vaja üsna pea näha seda, et lähitulevikus juba midagi saavutatakse tegelikult ja et äh, ja hea meel on äh, et te räägite konkreetsetest sammudest, teie olete sümboliks kindlasti ja lubaduseks, kuid sellele peab järgnema ka midagi reaalselt. nüüd edasi, härra Pramets ütles hiljuti, et Horvaatia ei tee täies mahus koostööd rahvusvahelise kriminaalkohtuga endise Jugoslaavia jaoks, kuid nagu mina aru saan, puudu on sõjavarustuse logiraamat me tahame täpselt teada, kas see on tõesti kaduma läinud või mis sellega on ja mida te kavatsete teha selleks, et see siiski leida. nii et ühesõnaga, mis sellega on? ja kas see on ainus probleem, mis praegu on veel lahendamata? kas see on olemas või on see kuhugi kadunud? ja viimane küsimus, bilateraalne vaidlus äh, Sloveeniaga. meid kõiki siin üldiselt muserdab äh, Sloveenia blokaad. meie fraktsioon vähemalt on seisukohal, et me oleme igasuguste selliste sammude vastu, millega võetakse pantvangi äh, laienemisprotsess bilateraalse vaidluse puhul. see on täiesti vastuvõetamatu sellepärast et laienemine on Euroopa Liidu kõige suurem ettevõtmine, seda ei saa haavata või õõnestada mingite muude huvide alusel. see on üks asi, kuid teisalt muidugi ootame paindlikkust mõlemalt poolelt ja härra Simonovitš, tahame teilt teada, mida teie valitsus kavatseb teha selleks, et üles näidata, et teiegi olete paindlikud. me ootame muidugi Sloveenialt täpselt sedasama. aga muidugi ootame ju teilt ka mõn- ähm, ähm,, konstruktiivset lähenemist ja teatavat järeleandmist. suur tänu! ja esimeses voorus härra Horatšek. jah, jah, suur tänu! pärast Ivana Hodaki, Ivo Bukanitši mõrva öeldi, et mitte ainult kohtusüsteemi reformi ei viida läbi, vaid tehakse ka politseireform. ja et äh, Horvaatias viiakse sisse ka uusi kohtuid, kas te võiksite meile paari sõnaga selgitada, mida sellel rindel on ära tehtud? sest politseireform on üks asi, kohtureform on teine asi ja küsin seda mõeldes sellele, mis on toimunud Tšehhi Vabariigis, sest ka Tšehhi Vabariigil on selles valdkonnas palju probleeme. ja siis veel üks küsimus, mis puudutab äh, uut seadust golfiväljakul. on näha, et äh, Horvaatias rajatakse üha uusi golfiväljakuid, seda eriti just rannikupiirkondades ma tean, sest viimastel aastakümnetel olen väga tihti käinud Horvaatias, et äh, turismivaldkonnas, et äh, golfväljakud kuuluvad turismivaldkonda, kuid need golfiväljakud puudutavad ka kohalikku elanikkonda. võib-olla öö, oleks võimalik golfiväljakute jaoks kasutatud maad kasutada hoopis palju mõistlikumal otstarbel, nagu näiteks mahepõllundus, viinamarjakasvatused ja nii edasi. sellepärast öö, saaksite äkki ka seda selgitada, aitäh! suur tänu! ma ei tea, kas härra minister golfi mängib, aga no eks vaatab. härra minister, sõna on teil suur tänu, härra esimees. üritan siis lühidalt vastata kõikidele esitatud küsimustele. lubage alustada härra Svobodast ja tema küsimusest äh, protektsionismi ja investorite kohta. Horvaatia on vägagi huvitatud välisinvesteeringutest ja me oleme täiesti kursis äh, sellega, et äh, ilma koh-, võrdse kohtlemiseta investorite suhtes, olgu nad siis Horvaatia või väliskodakondsusega, on ülioluline selleks, et eh, ligi tõmmata väliskapitali. nüüd eh, selleks, et meie kohtute sõltumatust eh, tõestada, toon ühe näite. umbes nädala pärast on interneti tulemas kõik meie kommertskohtu tulemused, mitte midagi ei jäeta sealt välja, see on kogu lahendite kogu, kohtuniku nimi, asjaga seotud ettevõte, kas tegemist oli siis välisettevõttega või Horvaatia ettevõttega, ning on ka otsingumootor, mis võimaldab siis äh, päringuid saata sellesse andmebaasi ja kõikidel tekib seega võimalus ise vaadata, kas on mingisuguseid äh, nii-öelda erapooletuse juhtumeid või ei. nii et see on kõigile väga lihtsalt juurdepääsetav, kõik saavad näha, kas me võtame pooli või ei ja, ja kas meie kommertskohus on erapooletu, meie üldiselt tahame muidugi tagada selle esitati üsna mitu küsimust äh, rahvusvahelise mm, endise Jugoslaavia kriminaalkohtu osas, äh, paar minutit äh, pühendangi nüüd sellele, et kuidas me oleme teinud prokuröri ametkonna läbi koostööd nende niinimetatud ähm, sõjavarustuse logiraamatute osas ja materjali edastamise osas. meie peame seda äärmiselt oluliseks Praametsiga rääkisin ma alles eile õhtul ja reedel jätkame oma arutelusid. kindlasti kavatseme midagi ette võtta. kuidas äh, lahendada lahendamata küsimused? Äh, prokurörile ei meeldi kaks asja. kõigepealt, et on äh, kaduma läinud teatavad dokumendid, mida tal on vaja oma argumentideks. ja teiseks ei meeldi talle see, et ta ei saa selget vastust Horvaatia valitsuse käest selle kohta, kas need dokumendid on üldse kõigepealt äh, koostatud ja on nüüd kaduma läinud või ei olnudki olemas teatud dokumente. sest oli üksuseid, kes ei äh, järginud äh, kõiki reegleid. härra Brammertsiga oleme me analüüsi lõpus see puudutab siis kõiki neid dokumente, mis teda huvitavad ja see dokumentide nimekiri sai kokku ühtsel ekspertide kohtumisel, mis toimus Zagrebis, kutsusin ta sinna kohale, et neid asju selgitada. tema on välja toonud kolmkümmend kolm dokumenti, mis peaksid olemas olema ja mis hõlmavad endast prokuröri jaoks huvipakkuvat praegu tegeleme meie sellega, et kas need kolmkümmend kolm dokumenti üldse kunagi on eksisteerinud. nii et äh, pärast viieteistkümnendat veebruarit peaks asi olema selge. nüüd nende dokumentide puhul, mis kunagi on olnud olemas ja mida praegu ei ole võimalik vaadata, nende puhul äh, paneme täpselt paika, kuhu, kus ta on liikunud, sellepärast kui keegi selle koondas, siis peab kellegi käes see ju ometi olema. seega eh, iga inimene, kes oli selle viimane haldaja, saab nüüd siis kohustuse, kas selle esitada Horvaatia valitsusele ja Horvaatia valitsus siis omakorda edastab selle kohtule või see inimene, kes on viimane selles ketis, eh, peab astuma kohtu ette selleks, et selgitada Horvaatia prokuröri seisukohti, siis ma ütleksin, et äh, loodetavasti järgmise nädala alguses on meil valmis prokuratuuri ja äh, Horvaatia valitsuse ühisdokument, kus on täpselt kirjas siis, et äh, Horvaatia on kõik nõutud dokumendid esitanud, sealhulgas ka siis politsei dokumendid sama sõjaväelise operatsiooni osas, kes on, mis on siis sarnased äh, sõjaväetegevust kajastavatele dokumentidele, kuid on dokumente, mis on veel äh, mille olemus, mille asupaik on teadmata ja on dokumente, et need on koostatud, kuid on nüüd kaduma läinud ja ma kinnitan teile, et astutakse samme selleks, et äh, välja selgitada, kelle käes nad viimati olid ja astuda siis konkreetselt samme juba nende inimeste vastu, kes äh, ei ole neid dokumente välja andnud, mida prokurör on nõudnud. nüüd vastaksin proua Paki küsimusele. meie ei ole vastupeatükk kahekümne kolme nõuetele vastamisega, see oleks Horvaatiale kasulik ja need on väga osuli-, väga kasulikud suunised nendele reformidele, mida meil on igal juhul vaja. kohtusüsteemi reformi oli Horvaatial vaja ja selle me ka ette oleme võtnud ning peatükk kakskümmend kolm ainult aitab meid selles suunas. teinekord justiitsministrina on mul lihtsam öelda, et see ei ole mitte ainult äh, mõistlik, vaid et see on ka ühtlasi Euroopa Liidu nõudmine. nii et teinekord ma mitte just ei kuritarvita, vaid äh, tarvitan siis peatükk kahtekümmend kolme sellistel eesmärkidel. ja veel teised küsimused, mille esitas nüüd härra Šentivani täiesti nõus teiega, meil on vaja konkreetseid samme, meil ei ole vaja hea tahte avaldusi ja on aeg hakata midagi ka produtseerima. nüüd mida ma võin siis öelda oma konkreetsete sammude kohta? me oleme viinud sisse tõsiseid organisatoorseid muudatusi korruptsiooni ja organisatsioonivastases võitluses, seda meil varem ei ole muuseas olnud, on tulemas ähm, eriüksused politseisüsteemis, kes hakkavad tegelema just nimelt organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. Nad on üles seatud ja esitati ka teine küsimus politseireformi kohta. Need üksused praegu äh, koondavad jõudusid nii-öelda ja on, nendeni on jõudmas ka väga kaasaegne tehnoloogia, et nad saaksid oma tööd teha. töökohad on täidetud, nii et äh, nad on juba täiesti operatiivsed. nüüd prokuratuuri äh, eriüksus äh, oli ju juba varem paigas, nüüd on seda hakatud oluliselt tugevdama ja umbes kümne aasta pärast, kümne päeva pärast, vabandust, umbes kuuskümmend kohtunikku kvalifitseeruvad öö, Äh, erikohtunikeks, kes äh, tegelevad siis äh, peaasjalikult just nimelt organisats-, ähm, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonijuhtumitega. see annab meile võimaluse prioritiseerida neid kaasuseid ja see annab meile võimaluse, see, ja see tähendab seda, et korruptsiooni ja kuritegevust puudutav küsimus peab kohtu poolt olema arutelul seitsme päeva jooksul selle registreerimisest iga kuu kohtunik, kes vastutab ühe istungi eest, peab siis tegema aruande. ja mis nüüd puudutab minu rahulolematust ja ülemkohtu presidendi rahulolematust teatud kohtunike ebatõhususega ja probleemidega, siis selles osas olen astunud järgmise samme, ma olen oma neljakuise karjääri jooksul vallandanud kolm kohtunikku ja kaks äh, vanglajuhti, seda erinevatel põhjustel. Need on need kõige praktilisemad sammud, äh, mille ma olen välja toonud. aga ma ootan suure põnu-, põnevusega tulevasi andmeid selle kohta, et kas need äh, sammud on midagi nüüd aidanud ka äh, meie mahajäämusega selles mõttes, et äh, kuhjunud on nii palju kohtuasju. ja kohtunikelt eeldatakse nüüd oleva, et nad on ka head juhid, mitte ainult head kohtumõistjad. Sloveenia. selles osas võin ainult öelda, et ähm, see on kindlasti vaidlus, mis äh, on kahjuks nii Horvaatiale kui ka Sloveeniale, aga ka Euroopa Liidule. küsimus, mis tuleb lahendada. Horvaatia nimel võin öelda, et me kavatseme anda kõik vajalikud garantiid Sloveeniale, oleme valmis neile vastu tulema. ainus piir, mille me oleme tõmmanud, on see, et Horvaatia ei loobu oma territooriumist ja et tuleb juriidiliselt asi paika saada ja piir tuleb seaduslikult paika panna. igasugused teised Sloveenia kartused, nende osas kavatseme siis tulla poolelel teele vastu, arvestades seda, et Sloveenia ei ole mitte ainult meie naaber, vaid äh, naaber, kellega meil on olnud ajalooliselt väga head suhted ja on väga kahetsusväärne, et me oleme praegu äh, sellises olukorras, kus äh, avaliku arvamuse küsitlused näitavad selgelt, et suhted justkui on halvenemas kahe riigi vahel, kuid mulle tundub, et tuleb oluliselt suurendada jõupingutusi nii Horvaatia kui ka Sloveenia poolt, aga ka Euroopa Liidu poolt viimane küsimus, mis puudutas neid golfiväljakuid. golfiväljakute alane seadus on vastu võetud, ausalt öeldes Horvaatias meil ei ole ühtegi golfiväljakut tänaseks. asja mõte oli selles, et me tahtsime motiveerida inimesi golfiväljakuid ehitama, rajama aga oli ka neid, kes ütlesid, et selline samm Äh, on samm, mis on valitsuse poolt läinud natukene liiga kaugele, aga noh, sisepoliitilises äh, mastaabis me sellest praegu räägime. aitäh. Let's go to our second round, mis nüüd küsimuste teine voor ja härra Pribjetitš. Monsieur le ministre, monsieur le president. Äh, minister, esimees. ma teen lühidalt kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et te selgitasite mõningaid kohtureformi aspekte, võitlust korruptsiooniga ja kohtute vahelist koostööd. tuginedes juba oma kolleegide küsimustele, tahaksin tähelepanu juhtida teatud küsimustele ning selgitada mõningaid arusaamatusi mulle tundub, et nii palju kui prantslased teavad ja, ja ka paljud teised Euroopa Liidu äh, riigid arvavad, et Horvaatia peaks liituma ja peaks liituma nii kiiresti kui võimalik äh, selleks, et äh, anda oma panus Euroopasse. minu arvates on oluline siiski hajutada mõningad arusaamatused äh, Teie tõstatasite teatud teemad juba, minu kolleegid nõudsid äh, samuti selle teema, sellele teemale tähelepanu pööramist, nimelt on vaja parandada koostööd kriminaalkohtuga, äh, esitada need vajalikud dokumendid, dokumendid, mida on nõutud ning äh, suurendada läbipaistvust, et selliseid arusaamatusi oleks vähem. Aristide Briand Prantsusmaalt äh,, temal oli kombeks öelda, et Äh, selles piirkonnas on valinud väga palju äh, probleeme, rannikualadel elasid vähemused, sealhulgas ka itaallaste vähemus, neid kiusati taga, nende äh, kaupu rüüstati, nii et, et on äärmiselt oluline et varade ja vähemuse varade küsimusega tegeletakse. me ei saa lihtsalt ajaloost äh, üle libiseda me peame seda tegema ka teiste riikidega, Türgis näiteks. see teema minu arvates on Sloveenia jaoks samuti oluline. ja siis äh, Piraja lahe küsimus eurooplaste jaoks lahe nime küsimus on suhteliselt vähese tähtsusega, aga aga meil on sarnaseid probleeme ja on väga oluline leida ühised seisukohad ja tegeleda kogu liikmelisuse küsimusega. kahekümne kuuendal jaanuaril me saime teada, et on tekkinud seisak selle merele juurdepääsu küsimuse tõttu ja paljude ja meie jaoks oli see äh, tõesti hämmeldust tekitav, nii et palun lahendage see probleem. ja loodame, et äh, peatselt õnnestub sulgeda ka veel äh, sulgemata peatükid läbirääkimistel, nii et, et Horvaatia tõesti liitub Euroopa Liiduga niipea kui äh, võimalik, sest ma olen täiesti kindel, et enamik eurooplasi seda sooviks, aitäh. aitäh, härra Tütli. aitäh, esimees ja suur aitäh selle sõnavõtu eest mul on kaks lühikest küsimust. esimesele te juba osaliselt vastasite. kui äh, kõneldakse kohtusüsteemi parandamisest, siis äh, äärmiselt oluline on kohtuasutuste suutlikkus toime tulla kõigi kohtuasjadega. suurimaks äh, takistuseks on just nimelt pikad ooteajad. Te mainisite Äh, neid maffiastiilis kuritegusid, te üritate kiirendada protsessi, aga kuidas on lood tavalise kodaniku jaoks, kas teil on praegu näiteks äh, suutlikkus et äh, selleks, et head kohtunikud tõesti seda süsteemi edasi viivad. ja teiseks ma ei ole näinud ühtegi viidet tunnistaja kaitseprogrammidele. kas teil sellised äh, programmid on olemas, sest te ju tegelete organiseeritud kuritegevusega ja suurim takistus on see, et inimesed tuleksid tunnistust andma, sest inimesed kardavad oma elu pärast. Äh, millised sätted teil on tunnistaja kaitseprogrammide jaoks? aitäh, Gary. ka mina tahaksin esitada ühe küsimuse, mis puudutab piiritüli Te mainisite, et te tervitaksite Euroopa Liidu abi ja minu küsimus olekski, et kuidas saame meie aidata, sellepärast et volinik Rehn külastas nii teie riiki kui ka Sloveeniat kaks nädalat tagasi. oli ettepanek luua ekspertide rühm äh, Ahtisaari juhatamisel. kuidas teie sellisesse lahendusse suhtute? aitäh Now I'll try. ma üritan vastata kõigile nendele küsimustele, mis tõstatati, mis puudutab vara tagastamise küsimust, vara tagastamist siis nendele inimestele, kelle vara erinevatel ajaperioodidel on konfiskeeritud see on teema, mille kallal me aktiivselt töötame. põhiseaduskohus vaidlustas ühe õigussätte, tagamaks seda, et kõigi vara sõltumata siis selle vara päritolust, kas te- ja vara omaniku päritolust, kas tegemist on Horvaadi või mõne teise riigi kodanikuga. meie kõrgem halduskohus langetas otsuse ja praegu me ootame ülemkohtu otsust. selle otsuse alusel peame me siis hakkama otsustama kas meil on vaja uusi õigusakte selleks, et kinni pidada põhiseaduskohtu otsusest ja see otsus peaks siis puudutama kõigi võrdsust vara tagastamise küsimustes. tegemist on siis käimasoleva tööga, me ootame praegu ülemkohtu otsust selles küsimuses. nüüd probleem, eh, eh, mis on seotud eh, merele juurdepääsuga, just Sloveenia-poolse merele juurdepääsuga. ma selgitaksin, et ei ole mitte mingisugust põhjust muretseda Sloveenia merele juurdepääsu pärast. see juurdepääs tugineb rahvusvahelisele õigusele ning Horvaatia äh, on otsustanud tagada Sloveeniale täieliku juurdepääsu avamerele sest see küsimus ei puuduta ainult Sloveenia laevu, see puudutab kõigi riikide lippe, mis tulevad Sloveenia sadamatesse. samuti puudutab see juurdepääsu näiteks Sloveenia lahingulaevadele. kui Sloveenial oleksid lennukikandjad, siis me annaksime ka neile vaba juurdepääsu läbi meie territoriaalvete. ainus probleem, mis meil on, on see, et eh, on, Sloveenia nimelt soovib otseühendust avamerega. probleem on selles, et vahele jäävad Horvaatia territoriaalveed aga see ju tegelikult ei ole probleem, sest muidu oleks ju ka Antwerpenil sadamaks olemisega probleemi ja neil isegi probleeme ei ole. Antwerpen on üks maailma suurimaid sadamaid. nii et, et Sloveenia juurdepääsu probleemi avamerel ei ole tegelikult olemas ja kui Sloveeniale teeb muret see, et Horvaatia valitsus siis ma tahan öelda, et Horvaatia valitsus on valmis andma kõiki nõutavaid tagatisi selles osas, mis puudutab Sloveenia juurdepääsu avamerele nüüd äh, Euroopa Liidult, Euroopa Komisjonilt äh, tulev abi, härra Ahtisaarilt või kelleltki teiselt tulev abi. me loomulikult tervitaksime mis tahes vahendustegevust või toetust selleks, et äh, lahendada need probleemid, mis meil on kahe riigi vahel. aga meetod, kuidas piir paika pannakse Eh, see, see ei saa olla poliitiline lahendus, see peab olema seadus. ajalooliselt on kaks viisi, kuidas selliseid huvide konflikte lahendatakse. üks on kompromiss ja teine on domineerimine. kompromiss tähendab seda, et toimuvad poliitilised läbirääkimised ning domineerimine tähendab siis seda, et see, kes on suurem ja tugevam või kellel on lihtsalt rohkem liitlasi, surub oma tahte peale Äh, suureks ajalooliseks läbimurdeks rahvusvahelistes suhetes ja rahvusvahelises õiguses on olnud see, et kui riigid ei suuda poliitilises küsimuses kokku leppida, siis sellise küsimus, selline küsimus lahendatakse juriidiliselt, seda teeb kohus. olgu see siis äh, ÜRO mereõiguse konventsioonil põhinev kohus Hamburgis või rahvusvaheline kohus, see ei ole oluline, tegemist on rahvusvaheliste institutsioonidega, mis on loodud just nimelt selleks, et nad juriidiliselt lange, lahendaks vaidlusküsimusi ning me soovime, et need, neid institutsioone kasutataks siis sellises olukorras, kus poliitilist lahendust ei ole võimalik saavutada mis tahes vahendajate abi ja toetus, mis aitaks tagada mis äh, aitaks veenda Sloveeniat, et tema legitiimsed huvid juurdepääs merele on tagatud ja samas aitaks meil piiriküsimuses otsustada, oleksid loomulikult teretulnud. Horvaatia kohtute suutlikkus. me üritame teha oma parima selleks, et suurendada meie kohtute suutlikkust ning tagada seda, et asjade venimine on vähe, väheneks. me oleme igal aastal selles valdkonnas edu saavutanud, me oleme lühendanud menetlusi need viivitused, mis on, on üha lühemad ja lühemad ja meil õnnestub küsimusi üha kiiremini lahendada ja me läheneme probleemile kasutades erinevaid meetodeid. üheks meetodiks on see, et me võtame vastu õigusakte, mis protsesse kiirendab. see tähendab, et me näiteks oleme muutnud oma menetlusseadused, kriminaalmenetlusseaduse, kriminaalmenetlusseaduse, haldusmenetlusseaduse ning need eh, õigusloomealased muudatused on juba hakanud tulemusi andma. protsessid mis äh, toimuvad kooskõlas nende uute seadustega, on varasemaga võrreldes lühemad. kohtute osas ja selle osas, et nende tööd tõhusamaks muuta, on äh, meil käimas väga tihe koostöö kohtu esimeestega, samuti ülemkohtuga ja minu kui justiitsministri vahel. me korraldame äh, või meil on, me koostame spetsiaalset tegevuskava, nende kohtute jaoks, kellel on väga palju lahendamata juhtumeid ja kes ei suuda otsuseid piisavalt kiiresti langetada. meil on plaanis ka koolitus kohtu esimeeste jaoks ja just nimelt juhtimisoskuste alane koolitus. inimesed võivad olla väga head kohtunikud, aga nad ei ole kohtuesimeestena tihtipeale head juhid ja, ja täiendava abina on meil plaanis luua ka veel uus ülesanne, ametikoht, see on siis kohtu juhataja ametikoht nendes kohtutes, kus just kohtuasjade menetlemise kiirusega on probleeme. ja kui need meetmed protsesside kiirendamiseks ei osutu edukaks või kui teatud kohtud ei ole edukad, siis me äh, asendame kohtu esimehe ja palkame uue äh, juhataja, kes on ilmselt tõhusam kui eelmine. Äh, viimased küsimused, tunnistajate kaitseprogrammid. meil on olemas tunnistajate kaitseprogrammid, aga me tugevdame ka tunnistajate kaitset muul moel. detsembris me viisime sisse nõndanimetatud oletatavate tunnistajate kaitse. inimene, kellel ei ole siis äh, veel tunnistaja saatust, aga kes tulevikus võivad osutuda kasulikuks kui tunnistajad. nii et, et äh, see selline kaitse on siis nüüd laienenud mitte ainult nendele inimestele, kellel juba on tunnistaja staatus, vaid ka inimestele, kes on potentsiaalsed tunnistajad, et anda neile julgust siis, kui vaja, tulla tunnistama meil on veel üks huvitav äh, programm, äh, tunnistajate toetuse programm äh, terves reas kohtutes. me käivitame selle projekti, siiamaani oli tegemist pilootprojektiga, aga nüüd me siis laiendame seda kõigile kohututele, tegemist on tunnistajate kaitseprojektiga, mis tähendab siis seda, et kui tunnistaja tuleb äh, kohtusse kuskilt kas välismaalt või kuskilt kaugemalt, siis on olemas spetsiaalne ruum, on olemas inimesed, kes aitavad tal lõdvestuda, et valmistuda. tegemist on siis psühholoogilist laadi toetusega tunnistajatele see programm on andnud väga häid tulemusi, äh, see mõjutab ka kohtuprotsesse me tegeleme selle programmiga, me teeme koostööd UNDP-ga ja ka teatud valitsustega, kes on toetanud sellise programmi väljatöötamist. meil on äh, tunnistajate toetusprogrammi kaasatud juba terve rida professionaale, aga samuti ka palju vabatahtlikke õigusteaduse üliõpilasi, psühholoogia üliõpilasi, kes siis vabatahtlikena niimoodi kogemusi omandavad minister Simonovitš. suur tänu, härra minister. suur tänu selle äh, külaskäigu eest ja nende väga ausate vastuste eest, nagu ma ütlesin, te olete äh, ära teeninud meie täieliku toetuse, soovime teile edu. see on oluline nii Horvaatia kui ka Euroopa Liidu jaoks, nii et veel kord palju edu! Now kallid kolleegid, lühikene paus nüüd ja kohtume kell neli kolmkümmend, kuusteist kolmkümmend, võtke kaasa oma hääletuskaardid, sest hakkame hääletama. kuusteist kolmkümmend kohtume uuesti, aitäh!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 accept Turkey to become at last voting? Encouraged by Sir Robert, ah. I proceed to the niisiis, läheme nüüd hääletuse juurde. Eh, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et eh, paneksite oma hääletuskaardid hääletusmasinatesse ja me muudame natuke hääletuse järjekorda see tähendab seda, et alustame ühinemiseelse vahendi eelarve täitmisega, siis Brasiilia, proua Kopa raport, siis kahe tuhande seitsmenda aasta üldeelarve täitmise kinnitamine, siis dialoog kodanikega proua Padja Kutšetilt ja kõige lõpus siis kõige meeldivama raport, nimelt Türgi. kas kellelgi on midagi selle vastu? niisiis, aitäh aitäh, Türgi jääb maius palaks lõppu. Uh, draft opinion on the draft uh, on the draft opinion no. tegemist on siis uh, arvamuse eelnõuga draft opinion on control of budgetary implementation of the instrument for pre-accession the raport ühinemiseelne äh, instrument, härra äh, St Ivani arvamus, meil on kaks muudatusettepanekut, üks. kes on poolt? vastu võetud, kaks, kes on poolt? vastu võetud. Äh, elektrooniline hääletus kogu arvamuse eelnõu osas muudetud kujul, palun hääletage, kas kõik on hääletanud siis on hääletus lõppenud. tulemus on viiskümmend seitse poolt, keegi pole vastu, õnnitlused härra Sentimanile. kas soovite kontrollida? nii, ühehäälselt vastu võetud. niisiis järgmiseks Euroopa Liidu Brasiilia strateegiline partnerlus, tegemist on proua Koppa raportiga. ja alustame hääletust, muudatus seitse, kes on poolt? tagasi lükatud. kas te tahate kontrollida? ei kontrolli. muudatus kaheksa, kes on poolt? tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt? vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud üks, kes on poolt, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu võetud. nüüd äh, peame hääletama ka TV arvamust. kas me saame neid hääletada plokina? Äh, kolm, neli ja viis plokina kolm, neli, viis koos, kes on poolt, vastu võetud kuus, kes on poolt, tagasi lükatud. seitse, kes on poolt, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu võetud ja elektrooniline hääletus äh, raporti eelnõu kohta muudetud kujul. palun hääletage. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud ning hääletuse tulemus on viiskümmend kuus poolt, äh, neli vastu, kolm erapooletut, õnnitlused proua Kopale jõuame järgmise raporti juurde, see on siis kolmas hääletus ja tegemist ei ole Türgiga, vaid jällegi härra Sentivani raportiga. kus härra Sentivani on? näha, teda ei ole, hästi. nii, tegemist on Euroopa Liidu üldeelarve täitmise kinnitamisega kahe tuhande seitsmendaks aastaks ning meil on kaks muudatusettepanekut, üks, kes on poolt, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu kontrollime muudatusettepanekut kaks, elektrooniline hääletus on alanud. elektrooniline hääletus on nüüd lõppenud ja tulemus on kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend üks vastu, see tähendab lükati tagasi. ja nüüd elektrooniline hääletus arvamuse eelnõu kohta muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ning hääletuse tulemus on kuuskümmend poolt, üks vastu, õnnitlused härra Sentivanile, see on vastu võetud. ja nüüd aktiivne dialoog Euroopa kodanikega Euroopa küsimustes, tegemist on proua Padija Kutšeti raportiga ja muudatus üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu võetud, kaks poolt, vastu võetud, viis osade kaupa kolmes osas esimene osa, kes on poolt, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, tagasi lükatud, kolmas osa, kes on poolt, vastu võetud. nüüd muudatus kuus, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu võetud, äh, neljas langeb ära, kolmteist, kes on poolt, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, kaheksa, tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu võetud, kümme, kes on poolt, tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu võetud ja elektrooniline lõpphääletus mu raporti kohta. hääletus on alanud, kas te olete hääletanud, hääletus on lõppenud ning tulemus on kuuskümmend neli poolt, seitse vastu, õnnitlused kuuskümmend neli poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole, õnnitlused proua Padija ja Kutšatile. ja nüüd äh, siis äh, Türgi äh, ime. pärast niivõrd meeliköitvaid arutelusid on tulemas pikk hääletus. keskenduge seega, kolleegid keskenduge muudatusettepanekutele, nii et me saaksime seda piinamist natukene võib-olla sujuvamalt teha. ei piina me siin mitte Türgit, vaid ennast, ütleb härra esimees. pikk raportöör proua Menraidjon on ära teinud suurepärase töö. hääletus on pikk, kolleegid, nii et palun tõesti pöörake tähelepanu. kakskümmend üks poolt vastu võetud, kakskümmend kaks poolt tagasi, vastu kontrollime palun kahekümne teist kakskümmend kaks kontrollimisel. kontrollime kahekümne teist, hääletage palun. hääletus on suletud. ja tulemused. kaksteist poolt, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud, andke andeks. kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime kahekümne neljandat elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tulemused kakskümmend kaheksa poolt, nelikümmend kaks vastu, tagasi lükatud. lõige kolm, suuline muudatusettepanek. ei pea siin seda ilmselt ette lugema, poolt, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, ei, see langeb ära, ütleb härra esimees, kakskümmend kuus poolt, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa koos poolt, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu võetud. kolmkümmend poolt, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend kolm poolt, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, tagasi lükatud. esimees vabandab, kolmkümmend üheksa poolt, vastu kolmkümmend üheksa, paneme elektroonilisele hääletusele, palun hääletage. hääletus on äh, suletud. ja härra Huber, äh, esimehel oli õigus. kompromiss kaks poolt, vastu võetud. nelikümmend üks nüüd poolt, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt proua raportöör ma teeksin ettepaneku olla selle muudatusettepaneku poolt küll, kuid panna see neljateistkümnenda lõike lõppu, kas kõik on nõus sellega, jah? nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollime neljakümne teist, palun. elektrooniline hääletus on avatud, palun hääletage. nelikümmend kaks hääletus on suletud. ja tulemused vastu võetud nüüd kolleegid, kompromiss kolm poolt, vastu võetud. Mm, järgmine, nelikümmend viis poolt, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, nelikümmend kaheksa ka juba on kaetud kompromissiga ja seega viiskümmend kolm poolt, tagasi lükatud kompromiss neli poolt, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu võetud. kuuskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu võetud, seitsekümmend poolt, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, seega on juba kaetud kompromissiga seitsekümmend neli poolt, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt vastu võetud ja nüüd siis kaheksakümmend poolt tagasi lükatud, kaheksakümmend üks on tagasi võetud, kaheksakümmend kaks samamoodi, kaheksakümmend kolm poolt tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt tagasi lükatud ja kaheksakümmend kuus poolt, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu võetud. kontrollime, kaheksakümmend seitse, kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage, kaheksakümmend seitse hääletusele hääletatud tulemused kakskümmend kaks poolthäält, neljakümne üheksa vastu, see on tagasi lükatud härra esimehel ei olnud õigus. kuigi härra esimehel on muidugi alati õigus, reegel üks, reegel kaks, kui tal ka ei ole õigus, vaata reeglit üks. suur tänu, härra Pašku, ütleb härra esimees millegipärast. Kahe, kaheksas kompromiss vastu võetud. üheksakümmend üks, tagasi lükatud üheksakümmend kaks tagasi lükatud üheksakümmend kolm, tagasi lükatud üheksakümmend neli, tagasi lükatud üheksakümmend viis poolt, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, tagasi lükatud sada, sada üks ja sada kaks, identsed, poolt, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu võetud, sada kolm, härra esimees, te ei näinud mind siin oli kaalumisel sooline muudatusettepanek esitada, kuid see on praegu tagasi võetud ja võib-olla tuleb veel täiskogus uuesti esitamisele, jah. praegu siin suulist muudatusettepanekut selle muudatusettepaneku juurde ei ole. ei ole, kordab raportöör, suulist muudatust siin ei ole naisõiguste komisjon äh, tahtis seda mm, muuta natukene, aga tänaseks ei ole nad seda teinud ja võib-olla enne täiskogu esitatakse see uuesti. sada seitse poolt tagasi lükatud, sada kaheksa poolt vastu võetud, sada üheksa poolt tagasi lükatud, sada kümme poolt vastu kontrollime saja kümnendat palun hääletage. hääletus on suletud ja tulemus täiesti selgelt tagasi lükatud, ütleb siin härra Kaaler mulle kõrva. sada kaksteist poolt. vabandab, härra esimees, sada üksteist poolt, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu võetud, sada kolmteist poolt see sada kolmteist uuesti poolt, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, tagasi lükatud, sada viisteist äh, juba on kaetud ja nüüd kompromiss kümme poolt, see on vastu võetud ja sada kakskümmend nüüd poolt, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek äh, lõikesse kakskümmend seitse poolt, vastu võetud proua raportöör ütleb, et midagi nemad ei hääleta. sada kakskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime teist osa, palun, saja kahekümne viies muudatusettepanek, teine osa, elektrooniline hääletus on avatud, palun hääletage. nüüd juba suletud tulemused, kaheksa poolthäält, kuuskümmend kaks vastuhäält. Mm, seega noh tagasi lükatud. härra Kaaler, te peate mul olema ikka vist tõsisem abiline. sada kakskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime saja kahekümne kuuendat samuti, hääletage. hääletus on avatud, nüüd juba ollalla, ütleb härra esimees. härra Salafranca Teie fraktsioonil on kolm liiget üle. no nüüd on juba parem korras meil ei olnud selliseid, kus ähm, see ülejääk äh, oleks midagi muutnud, aga koordinaatorid, ärge siin rohkem kui sada protsenti kohale ajage, sada kakskümmend härra esimees ütleb saja kahekümne kuues elektrooniliselt uuesti, hääletus on avatud, hääletage palun, hääletus on suletud noh, tulemused tagasi lükata sada kakskümmend seitse nüüd poolt, vastu. kontrollime saja kahekümne seitsmendat, elektrooniline hääletus on avatud, palun hääletage, hääletus on juba suletud. nüüd taaskord tagasi lükatud ja nüüd sada kakskümmend kaheksa poolt. see on vastu võetud, sada kakskümmend üheksa, äh, sada kolmkümmend, vabandust, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt ja härra Lambsdorff. meil on suuline muudatusettepanek kompromissettepaneku üksteist kohta. liberaalid leiavad, et kogunemisvabadus ja demonstreerimisvabadus peaks kehtima kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas ja mitte ainult esimesel mai ja Istanbuli peaväljakul me leiame, et need esimene mai Istanbuli peaväljak tuleks välja jätta ja ma palun, et kolleegid toetaksid seda suulist muudatusettepanekut. proua Omen-Reuten, ma arvan, et paneme eraldi hääletusele selle, siis kõigepealt kogu tekst ilma selle lauseta ja siis vaatame edasi, jah, sobib kõigile. teeme nüüd siis nii, ütleb härra esimees. ei, ei, kõigepealt. hääletame seda teksti ilma lauseta esimesel mail Istanbulis, ilma selle osata ja kes toetab seda teksta, teksti ilma selle lauseta, suur tänu! mul ei olegi siin nüüd mingit mõtet eraldi hakata hääletama. kompromiss üksteist on ilma selle lauseta vastu võetud. härra Omen-Reimen, proua Omen-Reiten ütleb, et selle lause üle tuleb ka ikka hääletada ja härra esimees annab õiguse härra Lambsdorffile, et jah, tuleb hääletada. ühesõnaga, nüüd tuleb siis otsustada, kas lisame lause esimesel mail, kes on poolt, vastu, vastu võetud nii et meeleavaldused leiavad Türgis siis äh, aset esimesel mail igal aastal. sada kolmkümmend neli poolt, palun, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist kahes osas, esimene osa poolt. jah, härra Lambsdorff. kompromissettepanek number kaksteist on meil suuline muudatusettepanek. samamoodi mis puudutab rida täitsa lõpus, kus Türgi peab parema õhkkonna läbirääkimisteks looma, me tahame seda muuta. kutsume Türgit üles võimaldama sobiliku läbirääkimiste õhustiku, alustades Türgi vägede väljaviimisest me nimelt arvame, et vägede täielik väljaviimine läbirääkimiste alustamise tingimusena on täiesti ebarealistlik ja see võib kogu protsessi lõpuks olla. proua raportöör, nagu ma täna hommikusel kohtumisel juba ütlesin, ütlesin, et Türgi vägesi tegede väljaviimine ei tähenda seda, et absoluutselt kõik tuleb välja viia ühe korraga. nii et minu lause kompromissis katab kõik selle, mida härra Lamstorp ka tahab, sealhulgas ma ei näe seega ka miks äh, me peaksime seda kompromissi muutma. härra Svoboda, meie jääme raportööri tõlgenduse juurde ja seega toetame seda kompromissi antud kujul. seega originaaltekst hääletusele siiski, kompromiss kaksteist raportöör on vastu, seega me ei saa selle suulise ettepanekuga olla nõus, see on see reegel, proua Omen-Reit on raportöör. ma võin neile ju teha ühe teene. võime hääletada kogu teksti osas ja kui härra Lamstorf seda tahab muuta, siis hääletame uuesti ja see hääletaks niikuinii maha, et ükskõik. härra esimees ütleb, hea küll, me oleme siin väga leplikud originaaltekst kõigepealt hääletusele, esimene osa, nii nagu see on praegu kirjas, poolt, vastu võetud ja nüüd kes toetab seda, et väljaviimine asendame sõnadega hakkab välja vedama. esialgne tekst jääb paika selle hääletuse tulemusena ja nüüd kompromiss kaksteist teine osa poolt vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt härra Lagendaik ütleb, nüüd tuleb selle esialgse eraldi hääletuse juurde tagasi pöörduda, see oli üks asi. nelja vabaduse osas me pole hääletanud, ütleb härra Lagendaik. me hääletasime Aleksander Amstorfi ettepanekut. kolleegid, eraldi hääletus, võetakse välja esimeses osas sõnad ne-, äh, sealhulgas äh, neli põhivabadust, mina tahan, et need võetaks välja ja ma tahan, et me hääletaksime selles osas, proua Omerant ütleb, kuulge, me ju hääletasime, nii me tegimegi ju. We did but. no me tegime, aga noh, hea küll. And then uh, then Graf Lambsdorff had. You, you put to the vote the whole company. in his first part. Yes, but the first part okay, to make, to make the things clear. hea küll, et asjad oleksid selgemad, ütleb härra esimees, kordame hääletust. kompromiss kaksteist, esimene osa, kogu kompromiss, välja arvatud sõnad, sealhulgas neli põhivabadust. kes toetab sellist teksti, see on vastu võetud. teine osa need sõnad poolt vastu võetud. sada kolmkümmend viis nüüd poolt tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis vastab kompromissile kaksteist. aga see ei ole täies ulatuses kaetud kompromissiga. sada kolmkümmend viis me lükkasime just tagasi ja nüüd äh, sada kolmkümmend üheksa tagasi lükatud sada nelikümmend kaks poolt, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis. oi, ütleb härra esimees. sada nelikümmend viis jah, poolt, tagasi lükatud sada nelikümmend kuus poolt, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt. härra Mladenov, ma võtaksin selle saja neljakümne üheksanda tagasi. Mladenov, Nikolsov ja Nikolsoni oma. ja emal ei ole ka midagi selle vastu, öeldakse saalis, nii et sada nelikümmend üheksa on tagasi võetud ei kuule, mida öeldakse saalist. Äh, Niki äh,, härra, mm, mis Lambsdorff ütleb, et äh, härra Mladenov võib äh, oma muudatusettepaneku tagasi võtta, aga Emma äh, Nikolson kindlasti tagasi ei võta ja härra esimees teeb nalja ja ütleb, et noh, hääletame siis poole muudatusettepaneku osas või? ühesõnaga, asi on selles, et kui mõlemad autorid ei ole nõus tagasivõtmisega, siis äh, paneme hääletusele sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, see on tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu kontrollime sada viitekümmet nelja. hääletage palun, hääletus on suletud. sada viiskümmend neli, kordab ära esimees, sada viiskümmend neli, see on tagasi lükatud. jah. see tulemust ei muuda, ütleb ära esimees kellelegi saalis. võtame arvesse sada viiskümmend viis poolt, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, saja viiekümne seitsmendat elektrooniline hääletus, hääletus on avatud, palun hääletage, hääletus on suletud. tulemus tagasi lükatud kolmekümne, kolmkümmend üks poolthäält kolmekümne kolme vastuhääle vastu, vastu see on väga napilt maha hääletatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, tagasi lükatud, sada kuuskümmend on juba kaetud kompromissiga, kuus, sada kuuskümmend tagasi võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu ka-, kontrollime saja kuuekümnenda kahte, hääletage palun, see on suletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm. vabandab, härra esimees, sada kuuskümmend kolm, jah. sada kuuskümmend neli poolt tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu võetud sada kuuskümmend kuus, samuti osade kaupa esimene osa poolt, vastu võetud, teine osa poolt, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse me ei hääleta, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime saja kuuekümne kaheksandat, sada kuuskümmend kaheksa oli elektrooniline hääletus, palun hääletage, hääletus on nüüd suletud ja tulemus kolmkümmend viis poolthäält kolmekümne nelja vastuhääle vastu, vastu, mis tähendab seda, et see on ainult ühe häälega vastu võetud kas fraktsioonide numbrid on korras, jah, nii et ei ole siin mingisuguseid ülejäänu liiasusi. võtke kaart välja, võtke kaart välja ja pange tagasi sisse pange nüüd see kaart tagasi. lugesime teie hääle ka, ärge muretsege. sada kuuskümmend üheksa poolt, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend elektrooniliselt pandi hääletusele sada seitsekümmend kakskümmend kolm poolthäält, nelikümmend neli vastuhäält, seega on sada seitsekümmend tagasi lükatud, kolleegid, te ei tõsta käsi siin korralikult, sada seitsekümmend üks poolt, vastu. kontrollime saja seitsmekümne esimest, elektrooniline hääletus on avatud, hääletus on nüüd suletud, tagasi lükatud. suur tänu, härra Kaaler jälle, sada seitsekümmend kaks sada seitsekümmend kaks poolt, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, sada seitsekümmend kuus poolt, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu võetud sada, sada kaheksakümmend poolt tagasi lükatud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse ta-, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, äh, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu võetud, neliteist poolt, tagasi lükatud, viisteist poolt, viieteistkümnendat pole keegi tagasi võtnud, nii et viisteist hääletusele poolt, tagasi lükatud, kuusteist poolt, tagasi lükatud, kaheksateist poolt vastu. kontrollime palun, kolleegid, kaheksateistkümnendat elektrooniliselt hääletame, kaheksateist, hääletus on avatud, hääletus on nüüd suletud. tagasi lükatud. seitsme häälega. suuline muudatusettepanek põhjenduspunkti F poolt, vastu võetud. üheksateist poolt, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu kontrollime kahekümnendat, elektrooniline hääletus on avatud, palun hääletage, hääletus on suletud. tagasi lükatud. üks poolt, tagasi lükatud. elektrooniliselt äh, see Türgi raport täies mahus hääletusele, palun hääletage, suur tänu. hääletustulemus on positiivne kuuskümmend viis poolthäält, neli vastuhäält, õnnitlused proua Omen Reutenile tublilt tehtud töö eest. ja proua Omen Reuten, te saate sõna. jah, härra esimees, lubage mul tänada mitte ainult kõiki minu kolleege, kes on äh, selle väga hea tulemuse nimel pingutanud, vaid suur tänu kõikidele assist-, kogu sellele abile, mida andis mulle mitte ainult Eeva komisjoni sekretäriaadist, Rahvapartei sekretäriaadile suur tänu, minu enda assistentidele suur tänu. tänu sellele oli võimalik nendel rasketel nädalatel jõuda lõpuks sellise tulemuseni, loodetavasti on see uueks süstiks Türgile, tegemist on õiglase raportiga, see on aus oma sõnades, aga Türgi peab hakkama tulemusi tootma härra Sarjušvolski ütleb, et meie komisjon tänab proua Mrait